sõna. härra president, armsad kolleegid. kahjuks ma pean teile ütlema, et et me saime just teada, et äh, ÜRO äh, peakort-, korterit, kes, mis vastutas Gazale, Gaza põgenikele äh, abi andmise eest, pommitati. seal on kolm surnut ja ÜRO otsustas kogu tegevuse peatada. arvestades kohe järgnevat hääletust, oli minu meelest oluline, et kõik oleksid sellest teadlikud. aitäh! aitäh kolleeg Vürtsile selle teabe eest. kui see õige on, siis on